esimene päevakorrapunkt äh, on siis arutelu inimõiguste olukorra üle maksimaalselt üks tund vastavalt äh, kodukorra artikli sada kakskümmend kaks ja kõigepealt äh, on, tuleb juttu Pakistanist ja hiljutistest tagakiusamise juhtumid. kõigepealt saab sõna härra Pillan kaheks minutiks. pani przewodniczący!